see protokoll vastu võetud. lugupeetud kolleegid, tervitan meie külastajate tribüünil delegatsiooni USA äh, kongressist Cliff Stearns, Atlandi-ülese seadusandliku dialoogi kaasesimees ja tema seitse kolleegi. Welcome to your colleagues, ütleb härra pre-, äh, president. tere tulemast Euroopa Parlamenti USA kongressi daamid ja härrad äh, pidasid koos äh, meie kolleegidega USA delegatsioonist laupäeval ja pühapäeval Kopenhaagenis kohtumist Atlandi-ülese seadusandliku dialoogi raames ja nad äh, osalevad täna õhtul Välisasjade Komisjoni erakorralisel koosolekul ja lõpetavad seejärel siis oma siinse töö. Prantsusmaa ähm, pädevad ametiasutused andsid mulle teada järgnevate äh, kolleegide valimisest alates kuueteistkümnendast maist. härra Erik Andrieu, tema tuleb asendama härra Kadri Arifi, härra Jean-Jacques Bissep asendab äh, härra Pascal Canfani ja härra